sanktsioonimenetlus vastavalt äh, määruse sada seitsekümmend kaheksa kaks tuhat kaks mm, artiklile kakskümmend viis. Äh, kuue NGL fraktsioonilt olen ma saanud äh, taotluse, et Helmut Scholz asendaks Mikael Gustavsoni Euro-Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee delegatsioonis. kas kellelgi on vastuväiteid selle kohta? seega on härra Scholz nimetatud delegatsiooni liikmeks Äh, ja nüüd õiguskomisjonil